käesoleva istungi protokoll äh, esitatakse parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungi alguses ja kui ähm, ning äh, ma edastan äh, selle nimetatud